tegema küll teistsugused järeldused kui seni kõnelenud, äh, mina nimelt arvan, et äh, arengud Afga-, äh, Afganistani puhul tuleb kord majja saada väga kiiresti. sellega on see arutelu lõppenud, hääletame homme poole kaheteistkümne paiku ja nüüd siis järgmine päevakorrapunkt, proua Nicole Kiil-Nielseni raport Euroopa Liidu Kesk-Aasiat käsitleva strateegia rakendamise kohta ja kõigepealt saabki sõna meie raportöör proua Kill Nielsen. Merci, madame la president. palun neli minutit aitäh, alates sellest ajast äh, peale, kui Kesk-Aasia strateegia ellu viidi, on väga palju äh, saavutatud meie poliitika on äh, jätkusuutlik ning äh, inimõiguste osas on tehtud edusamme, samuti äh, toetatakse Euroopa Liidu seitset prioriteetvaldkonda konkreetsete programmide toel, aga Araabia revolutsioon ning rahvusvaheliste sõjajõudude lahkumine Afganistanist ning võttes arvesse kahe tuhande kümnenda aasta juuni Kirgisistani tõsiseid sündmusi, tuleb ütelda, et äh, see piirkond on äh, tõsisemas olukorras ning me peame oma strateegia läbi vaatama. välisteenistuse vaatab strateegia läbi aastal kaks tuhat kaksteist ja seega me leidsime, et peaks välja töötama siin raportis mõningad võtmesoovitused. Need põhinevad järgnevalt, esmalt äh, Euroopa Liit ei suuda kokku viia oma väärtusi ning oma eesmärke selles piirkonnas, võttes arvesse sealseid arenguid, meil ei ole piisavalt nähtavust, meie kohalviibimine on äh, nõrk ning äh, strateegia osas tehtud edasammud on äh, tagasihoidlikud ja tundub, et igasugused edusammud on üldse ohus. me ei toeta piisavalt inimõiguste kaitset, avalik-, ajakirjandust ning inimõiguste kaitsjaid ja tihtilugu saavad abi hoopis äh, valitsuste asutused, mitte aga kodanikuühiskonna esindajad. sellest tulenevalt parlament on veendunud, et me peame eh, üksikisikute turvalisusel ning regionaalsel eh, koostööl põhineva strateegia välja töötama. kõik projektid ja algatused peavad lähtuma eelkõige inimõiguste edendamisest, õigusriigi ning demokraatia edendamisest. Euroopa ning tema läänemaailma partnerid Eh, mis eh, praegu on eh, Afganistani probleemides pidurdunud, ei ole piisavalt pööranud tähelepanu inimõigustele ning eelkõige üritanud tagada valitsust stabiilsust, aga see stabiilsus ei, no, ei ole olnud piisav, me peame paremini mm, vastama poliitilisele tühimikule, mis võib Kesk-Aasias tekitada tõsiseid äh, regionaalseid ning äh, rahvustevahelisi konflikte. naftasektoris on Kasahstanis juba sektori töötajad kuus kuud streikinud, hoolimata väga tõsistest repressioonidest. viieteistkümnendal jaanuaril leiavad aset äh, valitsused aga seda väga pingelises sotsiaalses õhkkonnas kas meil on piisavalt julgust ja ausust äh, ütelda äh, Kasahstani võimudele, et Euroopa Liit äh, teeb vajalikud järeldused neist sündmustest ning arvestab sellega ka läbirääkimiste käigus, mis puudutab tulevast partnerlust ning koostöölepet? Eh, Human Rights Watchi eh, eh, raport, mis avaldati eile, räägib piinamisest ning kirjeldamatust julmusest, mida praktiseeritakse vanglates Taškendis, on kinni peetud inimõiguste kaitsjad. proua Ashtoni on siin korduvalt ütelnud, et inimõigused peavad edaspidi olema kogu meie välistegevuse alussambaks ja see on väga hea, seega me soovime, et me töötaksime läbi ja vaataksime üle oma Kesk-Aasia suunalise poliitika, tunnen suurt headmeelt selle üle, et me lähtume siin teatud tingimuste täitmisest ning äh, üksikjuhtumite arvestamisest oma läheduses, samas äh, endiselt äh, soovime me toetada kodanikuvabadust ning vaba ajakirjandust. Euroopa Liit ei tohi ausalt käituda ühes maailma piirkonnas ning teisel silma kinni pigistada. lõpetuseks regionaalne koostöö, need väljakutsed, millega need riigid silmitsi seisavad, tähendavad seda, et on vaja ühtlast lähenemist etnilised konfliktid, äh, relvade ringlus, narkootikumidega kaubitsemine, inimkaubandus ja muu, kõik see puudutab otseselt turvalisust ning stabiilsust Kesk-Aasias, kuid äh, puudutab ka meie stabiilsust ja turvalisust Euroopas. seega me soovitame, et Euroopa Liit äh, peaks siin olema vahendajaks edendama dialoogi, selleks me teeme ettepaneku luua foorum, tegemist oleks parlamentaarse ad hoc foorumiga, ning läbi Euroopa Liit osaleks äh, siis seal parlamentaarse delegatsiooni näol ning seal peaksid osalema Euroopa Liidu Parlamendi liikmed ning viie Kesk-Aasia riigi esindajad. suur aitäh! suur aitäh, proua Kill Nielsen ning äh, läheme edasi vaba mikrofoniga. viis äh, kõnelejat ja härra Kelly kõigepealt suur tänu. mulle täitsa meeldib see raport. selles on palju sisu, rääkides Euroopa Liidu strateegiast ja viiest asjaomasest riigist, siin tunnistatakse, et Euroopa Liit on kahe tuhande seitsmendal aastal töötanud välja strateegia ja on saavutanud palju edu äh, Kesk-Aasias. me saame palju aidata kaasa, et selle piirkonna elanike elu parandada, kehtestada eh, õigusriik, aidata kaasa transpordi ja energiatööstuse arengule, inimõigustele. Eh, tegemist on oluliste strateegiliste partneritega meie jaoks ja eriline olul-, eh, eriline tähtsus on strateegia selles, et ta aitab kogu piirkonna arengule kaasa ja seetõttu võiks kindlasti äh, analüüsida olukorda ja kaaluda, mida tulevikus veel ette saaks võtta. suur tänu, härra Kelly, nüüd proua Tikau. suur tänu. tänu kaubanduspotentsiaalile ning eh, energiavõimsusele Kesk-Aasias ning eh, tänu ühistele huvidele eh, edendada energiaalast ja ökoloogiaalast koostööd, tuleb Euroopa Liidu äh, programme paremini koordineerida ka äh, Musta mere programmi, Kaspia mere programmiga. Äh, Kaspia mere kaudu võib kogu maailma gaasi edasi saata, seetõttu toetan Nabucco projekti projekti, mille kaudu Kesk-Aasia gaas võiks Euroopa Liitu ju jõuda. see aitab kaasa energiaga varustuskindlusele. me e, sõltume väga palju imporditud gaasist, seetõttu e, nendes riikides e, võib energiaressursside oskuslik haldamine aidata kaasa elatustaseme tõusule ning eh, eh, saav-, tagada ka keskkonnahoiu ja aktiivse tööstuse arengu ning samas tuleb parandada ka mäetööstuse läbipaistvust. tänan. Radika, suur tänu. Uh väga paljud arvavad, et Kasahstanis rikutakse inimõigusi. mina tahan teile eh, kahekümne kuuenda novembri näite eh, tuua, eh, kui rünnati relvastatult ühte ajakirjanikku. ajakirjanik hakkas koguma informatsiooni, lõi kogu Kesk-Aasias korrespondentide võrgustiku äh, selleks, et edastada informatsiooni selle kohta, mis toimub Kasahhis ja teistes Kesk-Aasia riikides. Need, kes vastutavad äh, rünnaku eest, võtsid ära äh, ajakirjaniku telefoni. Äh, ja muide, niisugune on väga, niisugune näide on täiesti tavaline näide sellest, kuidas käidutakse opositsiooni esindajatega ning ähm, äh, nendes riikides rikutakse sõnavabadust, seetõttu kutsun üles Euroopa Liidus organiseerima ümarlaua, kus osaneksid ka piirkonna es-, selle piirkonna esindajad, samuti ka naftaettevõtjad, et alustada, arutada kahe tuhande üheteistkümnenda aasta kriisi. härra Boriss, palun. mina olen Kesk-Aasia delegatsiooni liige ja eh, toetan hea meelega strateegia põhimõtteid, kuid eh, inimõiguste küsimuses äh, peab endale aru andma, et kui me tõesti soovime äh, maailma tasandil midagi teha ja edendada inimõigusi, siis äh, peame siiski ühendama oma jõud ÜRO-ga. me oleksime palju tõhusamad oma tegevuses, kui me seda teeksime. teiseks majandusküsimused, energia, Nabucco torujuhe. meie oleme lihtsalt hiljaks jäänud. Hiina Äh, on juba eraldi äh, gaasijuhtmed ehitanud ja nad on meist ette jõudnud. seetõttu arvan, et me peaksime palju aktiivsemalt Kesk-Aasias tegutsema. me saame oma unikaalse kogemusega väga palju kaasa aidata nende kõik, kõigi nende riikide demokraatlikule arengule, nende arengutase on erinev, seetõttu äh, kasutama kogemusi me peaksime kohal olema Keski, Kesk-Aasias nii majandussektoris kui ka inimõiguste edendamisel. suur tänu, härra Paska. suur tänu. me peaksime mõistma, et nimetatud piirkonnas on ka Venemaal väga suur mõju ja eh, selle piirkonna valitsused on ka nii-öelda Vene tüüpi kui me tahame tõesti oma mõju eh, kehtestada selles piirkonnas, siis peame me ka kohal olema. Eh, kui me lahkume sealt, siis me lihtsalt anname terve piirkonna niisuguste riikide mõju alla nagu Hiina ja Venemaa, alternatiivi meil ei ole. Eh, seda tehes ei saaks me ka paremaid väljavaateid piirkonna riikidele pakkuda ja seetõttu peaksime ühendama majanduskoostöö toetusega inimõigustele. kui Kesk-Aasia riikide valitsused usuvad, et meie projektid tõstavad rahva elatustaset, on nad valmis eh, toetama ka inimõigusi, kui meie projektid on kasulikud neile, on nad valmis ka arvestama meie inimõiguste kriteeriumidega ning muutma oma ühiskonna struktuuri. arvan, et me peame oma lähenemist paremini koordineerima, tänan härra volinik, palun. Äh, suur tänu, proua president ma tervitan Euroopa Parlamendi resolutsiooni eelnõud Euroopa Liidu keskasjad käsitleva strateegia rakendamise kohta. see on äh, täiesti õigesti ajastatud, kuivõrd järgneva aasta jooksul vaatame kogu selle strateegia üle. Kesk-Aasia on Euroopa Liidu jaoks äh, tõusvalt tähtis piirkond see piirdub Afganistaniga ning julgeolekuriskid on täiesti selged, mis on ohus ka Euroopa Liidule, terrorism, salakaubitsemine ja nii edasi. Sügav vaesus mõnedes nendes riikides ja vajadus poliitiliste reformide järgi on väga suureks probleemiks muidugi nende riikide jaoks, aga ka regionaalse koostöö ja julgeoleku tagamise jaoks. samal ajal on tegemist väga ressursilika piirkonnaga ja energia tarneallikate mitmekesistajana on tal tohutu potentsiaal Euroopa Liidu eh, energia tarnekindluse tagamiseks. ja seega on täiesti selge huvi nendel riikidel suurendada eh, ja tihendada suhteid Euroopa Liiduga. pärast Kesk-Aasia strateegia vastuvõtmist ülemkogus aastal kaks tuhat seitse on Euroopa Liidu piiratud ressursside vaatamata ja ajalistele piirangutele vastamata oluliselt suurendanud oma rolli Kesk-Aasias. meil on oluline roll olnud äh, nii OSCE ja ÜRO-ga koos selleks, et ähm, saadaks läbi eelmise aasta kriisist äh, Kõrgõzstanis ähm, ja et jalule seataks äh, toimiv riik. Äh, väga suuri samme on astutud, me oleme saavutanud kõrgetasemelise poliitilise dialoogi Euroopa Liidu ja Kesk-Aasia vahel äh, välisministrite tasandil, juurutatud on ka regulaarsed inimõiguste alased dialoogid kõigi viie riigiga, energiaküsimustes oleme lähemal kui kunagi varem sellele, et realiseerub Kaspiat läb-, läbiv ähm, torujuhe, Äh, luues siis uue maagaasikoridori. Äh, väga delikaatne veeküsimus. Äh, meil on veeküsimuste alased dialoogid avatud kõikide riikidega mm, nüüd äh, haridus äh, rohkem kui kunagi varem on Euroopa Liidus Kesk-Aasiast pärit üliõpilasi ning Euroopa Liit on väga paljudes riikides äh, oluliselt haridusreformi panustanud. meie tehniline abi läbi POMKA ja, ja Kadapi programmide on öö, viinud selleni, et tegemist on peamiste taoliste programmidega selles piirkonnas. mis puudutab äh, teisi mm, institutsioone, Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupank, on jätkuvalt peamine investor äh, erasektori arendamiseks ning me oleme pikendanud ka Euroopa Investeerimispanga mandaati, et äh,, laiendanud mandaati, et see kastaks, kataks ka Kesk-Aasia keskkonnaprojektidele ning õnnestunud on avada Kõrgõzstanis, Tadžikistanis ja Usbekistanis Euroopa Liidu uued delegatsioonid ja loodetavasti Türkmenistanis läheb samamoodi üsna pea. üldisemalt rääkides muidugi sellel piirkonnal on väga palju probleeme ja väga palju tuleb ära teha veel meie suhetes nendega inimõiguste olukord on tõeliselt murettekitav, nii nagu äh, proua Alfano ka täna ütles me peame vaatama, kuidas kõige rohkem kasu lõigata meie tegutsemisest selles äärmiselt keerulises piirkonnas. nagu ma ütlesin, delegatsioonid tahaksime avada kõikides riikides selleks, et Euroopa Liidu kohalolekut äh, kinnitada ja et Euroopa programme edendada, huvi tekitada üle selles osas ja arvestades seda, et üldiselt meil on suhteliselt vähe rahalisi vahendeid selle piirkonna jaoks, on oluline teiste doonoritega koostöö tegemine rahvusvahelisel tasandil, seda tuleb äh, hoogustada Äh, pidevalt. tõsiasi, et äh, vahendeid on vähe, on äh, tähendanud ka seda, et me peame keskenduma oma toetuse, nii nagu Euroopa Parlamendi raport ütleb, konkreetsetele prioriteetidele. me oleme siis riigipõhiselt keskendunud, näiteks vaesuse leevendamine on kõige olulisem probleem kõige vaesemates riikides, Kõrgõzstanis ja Tadžikistanis, kes on peamised abisaajad. see piirkond on äärmiselt mitmekesine, ja kuigi me toetame regionaalset koostööd eriti olulistes küsimustes, näiteks nagu äh, äh, veeküsimused, piiriküsimused ja narkokaubandus, on meie bilateraalsed suhted väga konkreetselt suunatud konkreetsele riigile, äh, et lähendada need Euroopa Liidule ja toetada nende reformikavasid, näiteks Kasahstaniga. alles hiljuti me avasime äh, Äh, läbirääkimised äh, süvendatud partnerlus- ja koostöökokkuleppe osas, mis saab olema selle piirkonna jaoks esimene taoline kokkulepe. ja ma tahaksin öelda, et Euroopa Parlamendil on väga oluline roll mängida tulevikus meie suhete arendamisel Kesk-Aasia riikidega, me tervitame äh, Euroopa Parlamendi delegatsioonide delega-, visiite sinna piirkonda ja dialoogi alalhoidmisest parlamentide vahel ja, ja toetab ka seda, mis on öeldud selles raportis, me tervitame seda raportit täie, äh, täies mahus, see on väga oluline panus kindlasti Kesk-Aasia strateegia äh, ümbervaatamisperioodil ja suur tänu teile, proua raportöör, suur tänu äh,, volinik Rando, volinik Andor, sellega on see debatt lõppenud. hääletame äh, homme kell üksteist kolmkümmend ja nüüd, kallid kolleegid, järgmine päevakorrapunkt